<clears throat> enne kui ma avan istungi, lugupeetud daamid ja härrad, viitan järjekordselt äh, sellele, et eelmisel äh, nädalal pani Islamiriik äh, jällegi toime terrorirünnakuid Türgis, Jeemenis, Bangladeshis ja Iraagis paari päeva jooksul tapeti nendes kohtades üle kolmesaja inimese ja vigastatuid oli üle viiesaja. ohvrite hulgas on mehed, naised, osaliselt on palju lapsi, hukkusid nii sõdurid kui ka tsiviilisikud, inimesed erinevatest rahvustest ja erinevatest uskudest. selle grupeeringu äh, rahvusvaheline terror ei äh, tee vahet ohvritel, nad äh, ründavad kõiki. Sheikh Hashina, Bangladeshi äh, president, ütles Dakaris, et see terror ei tunne mingit piiri, nad ei tunnusta mingeid uske. me mõistame hukka sellise terrori, me kõik oleme silmitsi äh, selle ohuga, mitte ükski äh, poliitiline eesmärk ei õigusta sellise jõleda vägivalla kasutamist. see piiriülene terrorism ja mõrvarlik äh, ideoloogia on sellised, mis on võimalik hävitada ainult globaalselt üheskoos tegutsedes ma avaldan kaastunnet äh, ohvrite sugulastele, sõpradele, avaldan kaastunnet äh, kõikidele riikidele ja rahvastele, kes olid nendest rünnakutest puudutatud ja just toimunud leinaminut äh, ühtlasi mälestas ka neid välja on jagatud äh, eelmiste istungite protokollid kahekümne teine, kahekümne kolmas juuni ja kahekümne kaheksa